räägime Euroopa strateegiliste investeeringute fondist, Marian Harkin, palun. suur tänu, proua juhataja, mul on väga hea meel, et see strateegiliste investeeringute fond luuakse, sellest võib-olla abi äh, Äh, investeeringute käivitamiseks ja Euroopa aitamiseks äh, järgnevatel aastatel. eelmise aasta novembris käivitati see fond ja Euroopa Parlament on nüüd täna oma rolli mänginud, viinud seda protsessi edasi ja, ja toetab selle fondi loomist. me oleme toonud sisse terve rea positiivseid muutusi selleks, et rohkem raha suunatakse Horisont kaks tuhat kahekümnele ja, ja et võetakse vähem ära vähemalt nendest mul on hea meel, et Iirimaa on esitanud juba terve rea projekte läbi Euroopa Liidu ja Euroopa Investeerimispanga süsteemide, näiteks projekt, kus on neliteist ähm, hooldekodu kaasatud, esimene projekt, millel on äh, potentsiaal saada ka toetust sellest fondist. mõned nendest hooldekeskustest asuvad Kilcarnis, äh, Jimmy Galways, äh, Camaras, Ballymore'is äh, ja paljudes teistes äh, Iirimaa piirkondades, need oleks väga olulised investeeringud, mitte ainult tervishoiusüsteemide äh, jaoks, vaid sellest oleks kasu ka inimeste tervisele. suur tänu! järgmisena Toomas Štehhovski. suur tänu, proua juhataja, aeg on hiline teen seega lühidalt ja räägin võib-olla natukene eh, kergemal toonil. minu meelest on see ettepanek eh, suur edusamm mitte ainult Euroopa jaoks, eh, vaid ka üldiselt on väga oluline, et Euroopa reageeriks praegusele olukorrale ja ma tahaksin tänada Junckeri komisjoni selle algatuse eest. mina arvan, et selle fondi kasutamisest on kasu mitte ainult üksikutele taotlejatele, vaid äh, sellest oleks kindlasti suur lisandväärtus Euroopa Liidule kui sellisele. üks küsimus on aga jäänud vastamata, nimelt äh, kui palju on sellesse kaasatud erasektor ja ma loodan, et äh, härra Juncker seda teemat meile selgitab, vastab minu küsimusele ja kena õhtut kõigile. suur tänu, härra Štehovski ja nüüd järgmised äh, selgitused, ähm, Pervanche Peresi raport äh, ja sõna saab proua Harkin kõigepealt, palun suur tänu, proua juhataja, mina toetasin seda raportit, sellepärast ma toetan seda mõtet, et paindlikkus, mis on ette nähtud stabiilsus- ja kasvupaktis, peab leidma kasutamist Euroopa Komisjoni poolt ja selles kontekstis oli mul väga hea meel lugeda Euroopa Komisjoni esialgset teatist paindlikkuse kohta selle pakti puhul. mina koos paljude teiste Iiri kolleegidega oleme ainsad ähm, kolleegid siin parlamendis, kes tegelikult äh, Iiri rahvaga äh, Ähm, on olnud kontekstis eelmisel aastal fiskaalkompakti eelsel rahvahääletusel ja meie arvame, et selle reeglid peaksid olema ka rakendatud ja et paindlikkus oleks tagatud ja ma toetan seega selles raportis leiduvat mõtet, et komisjon peab selgitama seda, et kas see paindlikkuse reegel ikkagi kehtib ja meil on vaja selgust, meil on vaja ka seda, et see kõik oleks ette ennustatav, prognoositav. suur tänu, kolleeg Paltšo järgmisena härra Paltšo. suur tänu, proua juhataja. oktoobris kaks tuhat kaheksa härra Sarkozy Prantsusmaa tollane president äh, tegi ettepaneku Euroopa uue majanduse halduse kohta. ettepaneku mõte tegelikult oli superriigi loomine ja seega muudeti seda esialgset nime ja hakati rääkima majanduse haldamiskavadest, mitte sõltumatust äh, majandusruumist, aga tulemus on täpselt üks ja seesama. liikmesriigid põhimõtteliselt loobuvad oma solidaarsusest äh, majandus- ja eelarve küsimustest liikmesriikide eelarve eelnõud peavad tulema siis kõigepealt Brüsselisse, nendest tuleb rääkida kõigepealt liikmesriikide parlamendis ja siis põhimõtteliselt tuleb kutsuda kõik vastutavad volinikud äh, ka sellele arutelule rahvusparlamentidesse, siseriiklikesse parlamentidesse, kes äh, siis võtavad äh, need parlamendid oma kontrolli alla ja kontrollivad seda, mis hakkab nendest eelarvetest saama seda kõike demokraatia nimel, sellepärast ma seda raportit ei toetanud, suur tänu. järgmisena saab sõna kolleeg Maavinkins. aitäh, lugupeetud president, täna äh, me hääletasime minu kolleegi Pervanš Peresi raporti üle, äh, kui me näeme, mis praegu Kreekas toimub, euroala kriis kahe tuhande üheksandast kahe tuhande üheteistkümnenda aastani elas ka minu äh, riik läbi kriisi, nii et, et me ela, me elasime selle kriisi üle ja see, et Läti praegu äh, heal teel on äh, see, selle eest äh, peame me olema tänulikud Läti rahvale, me pidime pensioneid kümme protsenti kärpima, õpetajatel kärpisime palku paljudel teistel, nii et, et kreeklased ka ei tohiks sama teha, me peame leidma parema lahenduse või parema mudeli kriiside lahendamiseks, me peame suutma leida kompromisse ning seetõttu toetasin ma ka Peressi äh, raportit, sest see pakub kompromisse, aitäh. selgitus on suur tänu, hääletusselgitused on sellega lõppenud äh, ja